America. Where's your America? kallid kolleegid, me alustame hääletust. ja meil on päevakorras palun istuge oma kohtadele. me alustame hääletust resolutsiooni üle mis puudutab äh, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi harjutusasutusele puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskavade mandaadi üle ja alustame äh, mõningate plokihääletustega, kes on poolt, kõigepealt esimene plokk, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üksteist poolt, vastu. kontrollime seda, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? paar kolleegi veel jooksevad siin saalis ringi. nii. näib, et kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kuusteist poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend seitse poolt. vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu. näib, et vastu võetud, aga kontrollime siiski, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend kaks poolt. kas te tahate kontrollida eelmist muudatust? kolmkümmend seitse, kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud nüüd eh, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, muudatus üheksateist poolt. üheksateist vastu. erapooletud. vastu võetud kui soovite kontrollida, siis kontrollime elektrooniliselt muudatus üheksateist, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. muudatus viiskümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks langeb sellega ära ja nüüd kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus kakskümmend kaheksa kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümmend kaks ja viiskümmend kolm, need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatus kakskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime mulle tundub, et võeti vastu, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus langeb ära, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa langeb ära, nüüd neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa langeb ära, nüüd kuuskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kogu see langeb, esialgne tekst langeb nüüd ära ja viiskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm langeb ära ja nüüd hääletame äh, kogu resolutsiooni muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kallid kolleegid. katkestan äh, kohtu-, istungi kuni kella seitsmeni, kui siia tuleb volinik You go? Yeah.